istung on taas avatud. tere hommikust kõigile. come sapete al nagu te teate, siis äh, meie päevakorras on täna esimeseks äh, punktiks äh, Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta kümnenda aastapäeva tähistamine tuletan parlamendisaadikutele meelde, et selles arutelus ei ole vaba mikrofoni vooru ette nähtud ning ka sinise kaardi küsimusi ei ole võimalik esitada. austatud nõukogu äh, president, äh, komisjoni president, austatud kolleegid. suur tänu äh, siia tulemast, tähistamaks ühiskoos Lissaboni lepingu jõustumise kümnendat aastapäeva ning tähistamaks ka õigusliku siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta kümnendat aastapäeva esimesel detsembril äh, Euroopa ajaloo maja ühel tseremoonial proua von der Leyen, äh, Christine Lagarde, Jean-Michel äh, ka olid kogunenud selleks, et mälestada seda olulist päeva ning alustada uue tsükliga selle seadusloome tsükli raames. ja nüüd oleme tulnud Strasbourgi ja äh, kui me Saksamaalt tuleme, siis tuleme üle äh, piiri, aga samas me ei saagi sellest aru äh,. see on äh, äh piir, äh, mis on ajalooliselt olnud ka verega kaetud, aga meie jaoks on normaalsuseks saanud see, et me ületame selle rahus. aga see on suur saavutus äh, Eh, see on olnud üheks suureks saavutuseks eh, ja eh, me ei tohi seda iseenesestmõistetavana võtta, eriti täna, kus me tähistame Erdeni lahingu seitsmekümne viiendat aastapäeva, kus olid kümned tuhanded Euroopa noored, kes hukkusid ja väga oluline on meeles pidada seda, et Euroopa projekt on ainus, mis võimaldas meil üles ehitada rahul põhinev ruum, edusamm, demokraatial ja vabadusel rajanev ala ja me peame neid väärtusi igapäevaselt kaitsma, tehes tööd Euroopa Liidu nimel, muutmaks seda tugevamaks ja tõhusamaks kümne aasta tagune Lissaboni leppe jõustumine äh, oli äh, oluline samm edasi Euroopa institutsioonide jaoks, aga ka meie riikide ja nende kodanike jaoks ja äh, eriti just Euroopa Parlamendi jaoks, Euroopa demokraatia jaoks, sellepärast et siis tugevnes meie liidu demokraatia, tema tõhusus, läbipaistvus ja ka kodanikel on nüüd rohkem õigusi, Lissaboni lepe andis neile suuremad õigused, tugevama hääle ja kümme aastat juba nõukogu koos parlamendiga jagab eelarve eest vastutaja rolli ja see on väga oluline, viimaks ellu Euroopa otsustavaid poliitika, poliitikaid mm. finantsraamistik, Äh, eelarve, need on kõik väga olulised, aga nende taga on inimesed ja inimestele peabki Euroopa andma äh, vastuseid. Äh, ja tänu Lissaboni leppele leppele, me e, saame tegeleda selle nimel, et austatakse solidaarsust, demokraatiust, demokraatlikkust, õigusriiklust, e, inimõigusi, need on muutunud e, sammasteks, millele Euroopa Liit tugineb. nüüd kümme aastat tagasi need väärtused muutusid kohustuslikuks kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja ka institutsioonidele, kuid kahjuks on endiselt veel diskrimineerimist ka meie endi riikides ja pidevalt uudised räägivad sellest, et rassism, naistevastane vägivald, sallimatus on endiselt veel suureks probleemiks paljudele Euroopa kodanikele ja Mm, eh, veidi aega tagasi oli eh, eh, tähtpäev, kus austati ka inimõigusi ja nüüd meie peame jätkuvalt mõtlema oma tulevikule ühiselt. me peame ühiselt seda teed käima. viimastel valimistel kodanikud, kes seal suurtes hulkades osalesid, näitasid meile selgelt, et nad tahavad Euroopa projektis olla kaasatud. ma olen veendunud, et Euroopa tulevikukonverents, mille me tahame lähikuudel käima lükata, on heaks võimaluseks midagi ära teha ja me ei tohi äh, seda võimalust kaotada kodanikud äh, saavad meile siis äh, anda teada oma vajadustest, lootustest, soovidest ja see võimaldab paremini tagada meie demokraatia riikliku süsteemi toimimise äh, ja äh, me tahame seeläbi äh, oma ülesanded lõpule viia, me tahame üles ehitada liidu, mis oleks veelgi tõhusam, võideldes üleilmsete väljakutsetega, mis meie ees on. jah, loomulikult kõik see äh, Äh, millest ma just rääkisin, äh, ei tohi jääda tühjadeks sõnadeks, äh, sellele peavad järgnema teod, poliitilised teod ja ainult siis on võimalik tõusta nende väljakutsete kõrgusele, aitäh! ja nüüd annan sõna härra Weberile, palun lugupeetud daamid ja härrad, olgem ausad, Lissaboni äh, leppega Äh, läksime me kompromissile pärast äh, põhiseaduse läbikukkumist, ei. me õppisime äh, oma vigadest, tagasilöökidest, me tegime edusamme tänu sellele kriisile, kuhu Euroopa Liit sattus. Lissaboni lepe lõi liidu, mis tulenes kogukonnast, see andis Euroopa Liidule võimaluse välispoliitikas ühel häälel rääkida, see võimaldas meil istuda NATO-s teiste riikidega, riigijuhtidega ühe laua taga, öelda oma hääl äh, või teha hääl kuuldavaks ka äh, äh, tuumaleppe küsimuses. kaasotsustus muutus oluliseks Euroopa Liidus, Euroopa Parlament, meie institutsioon on praegusel hetkel mm, võimas institutsioon, Äh, tal on sõnaõigus, äh, nüüd äh, andmevahetus, varjupaigapoliitika, kuritegevuse vastane võitlus, need kõik muutusid Euroopa pädevuse kuuluvateks aladeks ja see tõi meile rohkem turvalisust ja julgeolekut ja see andis ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartale siduva iseloomu ja seal äh, on äh, öeldud seda, äh, mida tähendab olla eurooplane, mida tähendab sotsiaalne turumajandus, demokraatia, vabadus, õigusriiklus, keskkonnakaitse Euroopa Liit ei ole kunagi sirgjoonelist teed pidi käinud, meil on olnud edusamme, aga ka tagasilüüke. Lissaboni lepe oli suur samm edasi kaasaegse koostöö suunas Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Edmund Burke ütles, et riik ilma võimalusteta muutusteks ei suuda ka vestlusi pidada ja kümme aastat pärast Lissaboni leppe äh, jõustumist astugem nüüd äh, julgeid samme edasi äh, tulevane, Euroopa tulevikku puudutav konverents on hea võimalus selleks. Euroopa konvent avati sõnadega un-, unistagem Euroopast ja ma arvan, et me peame uuesti Euroopast unistama hakkama. kui meie kogukond areneb, peame vastama nüüd põhilistele küsimustele, mis meile muret teevad, millised on peamised valdkonnad, kus Euroopa Liit peab tulevikus tegutsema. me peame pädevuste kontrolli Euroopa Liidus läbi viima, Euroopa Liit peab keskenduma ainult sellistele teemadele, kus me saame omalt poolt kodanike elu igapäevaselt positiivsest küljest mõjutada aga Euroopa Liidul peavad olema ka õiged instrumendid, et tegutseda, et seda eesmärki täita. teine asi, mis puudutab tulevikku, kuidas oleks võimalik parlamentaarset demokraatiat Euroopa tasandil tugevdada, see on väga oluline küsimus, sest et kodanikud usaldavad Euroopat ainult siis, kui nad suudavad ja mõistavad, et otsustajad ka vastutavad oma tegevuse eest ja kolmandaks, me peame mõistma, kuidas parandada Euroopa positsiooni üleilmsel tasandil Hiina ja USA kontekstis. Euroopal on valik, kas jääda võtta kaotajaks, kaduda kusagile või sõna sekka öelda ja nüüd äh, me peame hakkama ajalugu äh, kirjutama ühiselt, äh, me peame tegema õlg õla kõrval koostööd kodanikega, Euroopa Parlament peab enda kanda võtma keskse rolli, aga me peame tegema koostööd riiklike valitsustega, kohaliku tasandiga ja meie fraktsioonil on selge nägemus sellest, me ei tohi laskuda me kõige vähem, väiksema ühise minet-, nimetajani, me peame võimalikult palju tegema koostööd, me peame andma konkreetse alguse demokraatlikumale Euroopale ja see ei ole tehniline ülesanne lihtsalt. ei, me peame mõtlema, mida tähendab olla eurooplane eh, selleks, eh, et eh, Äh, tekitada riikliku identiteedi kõrvale ka eurooplase identiteet, järgmine kümme aastat äh, võiks olla äh, see periood, kus ehitatakse üles uus Euroopa unistus ja meie tahame sellest osa saada, aitäh! suur aitäh, kolleeg Garcia Perez saab nüüd sõna, palun! suur aitäh, lugupeetud president! kümme aastat pärast Lissaboni leppe jõustumist peaksime me nüüd natukene vaatama, kuhu me oleme jõudnud. tegemist oli Portugali eesistuja jaoks suure edusammuga, tegemist oli väga äh, äh, keerulise ajahetkega tol ajal äh,. me mäletame vägagi hästi, et kaks äh, liikmesriiki kahe tuhande viiendal aastal lükkasid tagasi äh, Euroopa Liidu põhiseaduse ja eh, samas eh, on eh, siiski väga palju tööd tehtud selleks, et väljakutsetega toime tulla. võib-olla keskenduti liiga palju turuküsimustele, unustati ära, et me tegelikult suudame ka ambitsioonikamaid projekte ellu viia, me tahame Euroopa-ülest demokraatiat, mis suudaks lahendada erinevaid probleeme, mis kodanikel on. me pidime tegelema põhiõigustega, eh, sotsiaalsete õiguste edendamistega, kodanike muredega, aga Prantsusmaa ja Hollandi eh, referendumid eh, näitasid selgelt, et paljud kodanikud tundsid, et nad ei ole osa sellest protsessist ja osa põhiseadusest jõudis lõpuks ka Lissaboni leppesse ja siis tehti ka edusamme. Äh, näiteks nüüd äh, on Euroopa Liit juriidiline isik, äh, ta saab ka rahvusvaheliste instrumentidega liituda ja meie koja parlamendi rolli on ka tugevdatud. kodanike osalust on ähm, parandatud, põhiõiguste harta on nüüdseks õiguslikult siduv ja kodanik kodanikud on näinud, et nende õigusi äh, on äh, tugevdatud, suurendatud, aga kas sellest kõigest piisab? ei, tegelikult ootavad kodanikud veelgi rohkemat ja seetõttu äh, Euroopa tulevikku puudutav konverents on hea võimalus, kus seda kõike teha, me ei tohi seda võimalust tähelepanuta jätta, me saame Euroopa Liidu muut-, muut-, muuta demokraatlikumaks, kodanikele lähedam seisvamaks. me peame kaasama kodanikuühiskonnad, kodanikud selle protsessi algusfaasist peale ja me ei tohi neid kõrvale jätta, me ei tohi langetada otsuseid ilma nendepoolsete panusteta. kui on poliitiline tahe midagi ära teha, me saame siis palju rohkem ära teha me saame vaadata rahvusvahelisi nimekirju, me saame üle kindlasti ka praegustest se-, tupikseisudest äh, maksusüsteemi valdkonnas, välispoliitika valdkonnas, meil on vaja õiglust maksusüsteemi eelmisel nädalal vaatasime, kuidas oleks võimalik üle saada äh, neutraalsusnõuetes selleks, et äh, jõuda oma eesmärgini aastaks kaks tuhat viiskümmend, me loodame, et neid valdkondi, mida ükshäälsus puudutab, äh, vähendatakse. me tahame alustada uue poliitilise tsükliga ja nüüd me peame olema julged. Euroopa ei ole seal, kus me olime kümme aastat tagasi, me võime praegu rääkida näiteks soopõhisest vägivallast, pagulastest, kliimakriisist, laste vaesusest, on väga palju erinevaid teemasid, mille kallal me peame tõsist tööd tegema. ja seetõttu suhtugem sellesse kõigesse tõsiselt, tehkem koostööd kodanikuühiskonnaga, Euroopa kodanikega selleks, et muuta Euroopa äh, tugevamaks ja paremaks. suur aitäh, kolleeg Pascal Durand, palun! Euh, aitäh, härra president. proua president, härra president. ja meil on praegu jõudnud kätte väga oluline hetk. president rääkis sellest just. tegemist on väga ilusa ajajärguga. lapsed Äh, lapsed lähevad praegu ühest koolist teise, see on uue aja algus. ja, ja teinekord ka ülikooli minnes keerulisema elu algus. maailm on muutunud, maailm on muutunud viimase kümne aasta vältel, me kõik teame seda. probleemid, mis meie ees seisavad, ei ole enam need probleemid, mis meie ees seisid kümme aastat tagasi. kliimamuutused, sotsiaalsed muutused, ränne, demokraatia probleemid oht, mis on tekkinud meie demokraatiale, mõnikord Euroopa Liidu seest, õigusriigile, on uued äh, probleemid. me peame oskama neile vastata, me peame ise muutma, muutuma, muutma oma reegleid muutvas maailm, muutuvas maailmas. ja ma pöördun siin nõukogu poole, valitsustevahelisuse printsiip peab edasi arenema. Te peate töötama rohkem Euroopa Parlamendiga, kes esindab Euroopa kodanikke. Lissaboni leping oli siin esimene samm. äärmiselt oluline on jätkata selles suunas ning nõukogu ise peab muutuma ka läbipaistvamaks. nii et siis saaks komisjon tõesti tugineda kahele seadusandjale. Euroopa tuleviku kon-, konverents, millest te rääkisite, annab meile võimaluse tuua kodanikud avaliku arutelu keskmesse. me peame arvestama nende ootusi, igati arvestama, me ei saa jätkata enam Euroopa Liidus ilma, et kodanikuühiskond ja kodanikud meiega kaasa tuleks. seetõttu Euroopa tulevikukonverents ei, selle raames ei piisa sellest, kui me lihtsalt kuulame ära kodanikke, me peame kodanikud kaasama Euroopa projekti kujundamisse et meil tõesti kahekümne esimesel sajandil kujuneks Euroopa kodanikkond, mis ei ole enam kahekümne seitsme riigisisese kodakondsuse summa, vaid midagi enamat. see on Euroopa üldistes huvides. proua president, härra president, ma tean, et parlament on valmis teid toetama, et tagada, et kodanikud kaasatakse, kodanikuühiskond kaasatakse avalikku arutellu ning ärgem laskem käest seda võimalust, mis on võib-olla Euroopa üks viimaseid võimalusi, läheneda oma kodanikele. tehke nii, ja ma lõpetan sellega, et seitsekümmend aastat tagasi toimus üks sündmus, härra Winston Churchill võttis siit Kleberi väljakul paarisaja meetri kaugusel sõna ja ütles, ja ma tahan seda tsiteerida, sellepärast et see on endiselt ajakohane. ohud, mis meie ees seisavad, on suured, aga suur on ka meie jõud. ei ole mingit põhjust, miks me ei peaks suutma jõudma, jõuda oma eesmärgini, milleks on ühtne Euroopa. ning seda, seda öeldi seitsekümmend aastat tagasi ning need sõnad on endiselt ajakohased, aitäh! suur aitäh, kolleeg Lambers, palun, sõna on nüüd teil. aitäh, austatud president, head kolleegid, kümme aastat tagasi jõustus eh, Lissaboni leping, kui ma Euroopa Parlamenti tulin. ning see on olnud suur samm riigiülese demokraatia arendamisel Euroopa Liidus. ilma Lissaboni lepinguta ei oleks Euroopa Parlament saanud õigusi öelda jah või ei rahvusvahelistele lepingutele. ei oleks saanud õigust kaasotsustada paljudes küsimustes või viia, viia läbi kuulamisi ja kinnitada ametisse peamisi ametikandjaid Euroopa Komisjonis. Lissaboni lepinguga muutus põhiõiguste harta juriidiliselt siduvaks ning see aitab meil praegu tagada parema kaitse võrdsusele, õiglusele, õigusemõistmisele, solidaarsusele kõikide jaoks Euroopa Liidus. ent tähelepanuta ei saa jätta ka seda, et paljud kodanikud, iseäranis Prantsusmaal, Iirimaal ja madalmaades eh, nägid eh, Lissaboni lepingu jõustumist nende eh, murede ära kuulamata jätmisega. mingi neoliberaalse sammuna. näiteks tulenevalt sellest, et Euroopa Keskpangal on keelatud avalikke mm, finants-, avalikke investeeringuid finantseerida. ning see on endiselt dogma, mis on ohtlik, see näitab, et süsteem ei ole meil äh, tasakaalus, meil on majanduslikud vabadused, mis on äh, tagatud, aga sotsiaalsed põhimõtted ei, ei ole võrdsel tasemel tagatud. Lissaboni leping, head kolleegid, võimaldab Euroopa Parlamendil jätta ratifitseerimata lepped, mida äh, peetakse, mida parlament loeb ebaõiglaseks ning andis samuti kaasotsustusõiguse ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas Euroopa Parlamendile. meil on võimalik nõuda komisjonilt uute ettepanekute esitamist praegu vastavalt rohelise kokkuleppe põhimõttele. Lissaboni leping, proua von der Leyen, avas ukse äh, võimalusele minna mööda ühehäälsusest. tuleb lihtsalt kasutada artiklit sada kuusteist näiteks, et äh, ühtlustada äriühingute maksustamist kolleegid, olgem julged ja edasipüüdlikud. Euroopa tulevikukonverents ootab seda meilt, aitäh! suur aitäh, kolleeg Zanni, palun. suur aitäh ja austatud president, täna me eh, oleme siin selleks, et eh, tähistada eh, kümne aasta möödumist leppe jõudu, jõustumisest, mis pidi eh, andma tõuke õitsenguks ja Euroopa Liidu kasvuks, kuid kahjuks eh, selle eh, lepingu puhul me näeme ka läbikukkumist. täna Euroopa Liidu institutsioonid on palju nõrgemad kui varem, täna Euroopa kodanikud on nõrgemad kui varem ja täna Euroopa Liit on institutsionaalses kriisis ja ka poliitilises kriisis ja Äh, mina leian, et äh, see on tegelikult äh, märk tsentristliku poliitika läbikukkumisest, mis ei austa riikide õigusi, rahvaste õigusi ja mis ei austa erisusi Euroopa rahvaste ja kodanike vahel mida nähed, nähakse siin ohuna, selle asemel, et vaadelda seda kui väärtusena, mida kaitsta ning mina näen täna sarnasusi sellega, mida toona tehti, tehakse samasuguseid vigu, nõukogu eh, on ka teinud vigu näiteks Brexiti referendumiga Äh, Euroopa Liidu institutsioonid on näidanud varasemalt äh, vastumeelsust äh, rahva poolt välja öeldud tahtele ja sama viga on tehtud Brexitiga, aga nüüd on tulemus õnneks teine. ja et Iiri referendumi tulemus tehti ümber nii-öelda, aga nüüd on kolme aasta jooksul tehtud äh, ka teisi viga, vigu, aga samas ei ole suudetud siiski äh, ümber pöörata kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal brittide poolt langetatud otsust. Äh, ja me ei tohi teha samu vigu, täna me peame tegelikult jaanuaris hakkama väga oluliste lepingute brittidega läbi rääkima Eh, ja praegu on siin kojas selline lähenemine, et eh, britte tahetakse karistada nende valikute eest eh, ja Eh, tahetakse karistada britte demokraatlikult langetatud otsuse eest, tegelikult me peaks eh, nägema vaeva selleks, et sõlmida leping, mis kaitseks meie ettevõtjaid, meie kodanikke ja mis pärast ka aastat kakskümmend võimaldaks eh, meil Ühendkuningriigiga omada häid suhteid, kui Euroopa, Euroopa institutsioonid ei suuda kuulata kodanikke, ei suuda võtta arvesse eh, kodanike ja liikmesriikide otsuseid, eh, siis kahjuks eh, ma ei tea, kas me kümne aasta pärast oleme siin selleks, et tähistada Lissaboni lepingu kahekümnendat aastapäeva, aitäh! suur aitäh, kolleeg Tšambaski, palun! Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател. Lugupeetud juhataja, kolleegid on möödunud kümme aastat Lissaboni lepingu jõustumisele. sellest oleks pidanud saama leping, mis oleks loonud põhiseadusliku Euroopa, kuid see oli ka üks põhjus, miks pärast seda sündis Euroopa konservatiivide reformistide rühmitus. meie kaitseme väärtusi, mis ei ole sellega äh, kooskõla, et me soovisime suuremat läbipaistvust, see oli Lissaboni lepingu esialgne äh, eesmärk, kuid see ebaõnnestus ja süvenes tsentraliseeritus, võeti vastu äh, äh, valesid otsuseid. selle tulemusena inimesed kaotasid usalduse institutsioonide töö vastu ja Lissaboni leping oli ka üks Brexiti ajendeid. täna siin saalis on endiselt inimesi, kes jätkuvalt ründavad liikmesriike ja nende valitsusi, mis on seaduslikult valitud või ametisse nimed, nad tahavad karistada liikmesriike suveräänsete otsuste eest näiteks rände valdkonnas Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile suuremad volitused, kuid kas see oli tõeline eesmärk? ma usun, et mitte, sest ma ei usu superriikidesse, nii nagu Euroopa Liit hetkel on. ma ei usu projektidesse, millega soovitakse asendada minu oma koduriigi projekti. ma usun, et Lissaboni leping oli viga, see oli mõeldud kompromissina Äh, kuid see viis vale föderaliseerumiseni. me vajame Euroopat, mis koosneb liikmesriikidest, äh, mis austavad vastastikku äh, üksteist ja arenevad koos edasi ja lõpetuseks häid pühi teile kõigile. suur aitäh, kolleeg Oobri, palun. Euh, aitäh, härra president on suurepärane võimalus tähistada Lissaboni lepingu kümmet aastat, aga eh, seda ei, tegelikult ei oleks pidanud saama üldse vastu võtta. Eh, see hääletustulemuste põhjal Madalmaal, Prantsusmaal näiteks ja Iirimaal. Kreeka kriis näitas, kui eh, ähm, kui halvasti on kujundatud Euroopa Liit ja kui vähe see võimaldab võidelda praeguste probleemidega, millest kõige olulisem on kliimamuutus meil see lepe ei võimalda, võimalda sotsiaalseid õigusi realiseerida ka läbi oma põhiõiguste harta. see leping ei ole ka mingi jumala sõna, me, me saame selle suhtes küsimusi esitada, uus roheline kokkulepe, sotsiaalne ja ökoloogiline kokkulepe ei, seda ei ole võimalik selle raames rakendada praeguse süsteemi reeglid lõhuvad sotsiaalset süsteemi. me näeme, mis toimub Prantsusmaal pensionireformiga, mida toetab Euroopa Komisjon ning äh, mille vastu inimesed meelt avaldavad ka käesoleval nädalal. me näeme ka dumpingut, üldist dumpingut läbi vabakaubandusdogma, dogmade ja vaba konkurentsi dogma. võitlus maksudest kõrvalehoidmise vastu on muutnud väga keeruliseks muutunud keeruliseks, sellepärast et Euroopa maksuparasiidisid nagu Iirimaa ja Luksemburg omavad vetoõigust. me kaotame aega. samas, kui meil on vaja eh, revolutsiooniliselt edasi liikuda, meil on vaja demokraatlikku kontrolli ning kohustuslikku rahvaga konsulteerimist, parlamendi algatusõigust, nõukogu arutelude läbipaistvust ning äh, täis leppimatust selle vastu minevate meetmete vastu, meil on vaja üldhuvi teenustele üldist juurdepääsu, üldist solidaarsust, meil on vaja projekti, mis toetaks sotsiaalsele ühtekuuluvusele. ja meil on vaja keskpanka, mis tõesti teenib äh, uut rohelist kokkulepet ja võitlust kliimamuutuste vastu, seda oleks vaja Euroopa rahva huvides. seda oleks vaja Euroopa koostöö huvides, see annaks meile võimaluse tõesti toimida meie aja probleemide lahendamiseks. nii et need on need õppetunnid, mis me peaksime võtma Lissaboni lepingu aastapäevast. suur aitäh, kolleeg Mullok, nüüd saate sõna teie härra president kui poleks olnud lissaboni lepingut siis on üsna võimalik et ei oleks toimunud nüüd brexitit seepärast me peaksime olema tänulikud, et te otsustasite laiendada oma volitusi ja hakkate looma niisugust superriiki ja ignoreerisite rahvusriiki, demokraatiat ja valijaid. Leiboristid ei andnud meile siis referendumi võimalust, nad võib-olla nüüd kahetsevad nende, Iirimaal oli rahvahääletus, sai vale tulemuse ja pidi uuesti hääletama. ärgem unustage, mida ütles Margaret Thatcher oma lühikese sõna. Euroopa peaks olema institutsiooniline vahend, mida pidevalt äh, kohandatakse äh, mingisuguse abstraktse intellektuaalse kontseptsiooni järgi. ja selliseks on ta saanud. kuid äh, Lissaboni lepingus oli artikkel viiskümmend, mis võimaldas lahkuda Euroopa Liidust ja ka see oli lõks, mille eesmärk oli tekitada frustratsiooni riikides, kes soovisid sellest lahkuda ja kuni nad otsused mitte ja kuid äh, Britannia ei läinud seda teed tänu Brexitile äh, ja äh, mille tulemusena konservatiivide partei reformis Johnsoni abil me lahkume kolmekümne esimesel jaanuaril. jumala pärast, tähistage oma Lissaboni lepingut, kuid meie tähistame oma suveräänsuse, sõltumatuse, demokraatia taastamist ja veel kord uuesti vaba riigi saamist ja nüüd saab sõna komisjoni president äh, proua von der Leyen, palun. aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed. kui me vaatame sajandi algusesse tagasi, siis äh, näeme, et midagi oli puudu Euroopa ettevõtmises. raudne eesriie oli langenud, Euroopa ühendused olid saanud tegelikkuseks, aga endiselt oli neist midagi puudu. minu eelkäija Jacques Delors'i sõnutsi oli Euroopal vaja hinge. Jacques Delors ütles prantsuse keeles, et aeg on Euroopale anda hing ning Lissaboni leping seda tegigi. kui küsida juristidelt, ütlevad nad, et Lissaboni leping tegi Euroopa Liidu juriidiliseks isikuks ja loomulikult, see oli nii, ent see oli ka midagi enamat. Lissaboni leping andis Euroopale hinge või õigemini aitas meil avastada taasavastada Euroopa tõelise hinge, hinge, mis on aidanud meil võidelda türannia vastu ja türannia kukutada. hinge, mis rebis maha raudse eesriide ning taasühendas meie mandri. Lissaboni leping äh, puudutab Euroopa identiteedi tuuma, demokraatia, õigusriik ja äh, õigused ja vabadused, mis on kõigile tagatud. ning äh, Lissabon tõi esiplaanile ka Euroopa kodanikud, see andis suurema võimu Euroopa Parlamendile, Euroopa demokraatia hällile. ning äh, tõi esirinde ka esi-, riigisisesed parlamendid ning andis kodanikele õiguse nõuda komisjonilt õigusakti ettepaneku tegemist. see oli nagu värske tuulehoog Euroopa demokraatia demokraatias. tõesti, Euroopa algas majandusliku ettevõtmisena, ent on alati määratud olnud saama millekski enamaks, millekski enamaks kui süsi ja teras. Euroopast pidi alati saama liit ning Lissaboni lepinguga see sündiski. edasi prantsuse keeles. austatud parlamendiliikmed, viimase kümne aasta vältel on on meie liit pidanud taluma tugevaid äh, muutuste puhanguid, ent me oleme nagu pilliroog, tuul võib meid painutada, aga me ei murdu. ja see aitab meil edasi liikuda, sest äh, Euroopa Liit ammutab oma jõudu oma lepingute väärtustest ja põhimõtetest ning Euroopa rahvast. Euroopa Liit ei ole valmis konstruktsioon, seda ehitatakse jätkuvalt, see on valik, mis tuleb uuesti teha iga päev. ning see muudabki Euroopa Liidu nii kauniks ja ainulaadseks. olen veendunud, me ei ole ära kasutanud veel kõiki Lissaboni lepingu pakutavaid võimalusi. aastast kaks tuhat kuusteist Saksa kaitseministrina olen andnud oma panuse alalise struktureeritud koostöö avastamisse kaitsevaldkonnas see on küll üsna pikk nimetus, aga sisuliselt liigume me siin Kaitseliidu poole. see oli lepingutes juba sees, aga selle võimalusi ei olnud avastatud. ning Lissaboni lepingus on veel paljugi, mida me ei ole kasutanud ning selleks, et Euroopa toimiks tõhusamalt, oleks tugevam ja suveräänsem, tuleb meil kõik Lissaboni lepingu võimalused kasutusele võtta ning ma olen kuulnud juba viiteid äh, paljudele võimalustele täna, mis selles lepingus seisavad. tähistades äh, kümne aasta möödumist lepingu sõlmimisest, peame vaatama edasi järgmisesse aastakümnesse. järgmine aastakümme kujuneb selliseks, nagu meie tahame seda kujundada, selliseks, nagu Euroopa kodanikud tahavad selle kujundada Lissaboni lepingu sõlmimise ajal oli endiselt üleval küsimus, kas Euroopal võiks olla oma hümn või oma lipp. viimase kümne aasta vältel on miljonid Euroopa kodanikud tulnud tänavale, tänavatele käes sinine lipp kaheteistkümne tähega, meie Euroopa lipp. ning miljonid eurooplased on miljoneid eurooplasi on inspireerinud Ood rõõmule, Euroopa Liidu imeilus hümn. Euroopa on tema kodanikud. seetõttu Euroopa tulevikukonverents peab olema eelkõige kodanike konverents. me peame kuulama seda, mida kodanikel meile öelda on ja me peame vastama, vastama nii, et nad tunneksid, et nende ootusi ja muresid on kuulda võetud see on parim, mida me saame teha Euro-, Lissaboni lepingu aastapäeva tähistamiseks, mis on leping, mis andis Euroopale hinge ning lõi kodanike Euroopa, mis tõi Euroopa kodanikud Euroopa ettevõtmise keskmesse. Euroopa on nende valik, nende tulevik, meie valik, valik, mida meie peame tegema igapäevaselt üha uuesti ja uuesti. elagu Euroopa! suur tänu, suur aitäh teile, proua president ja nüüd president Michel, sõna on teil. härra president, proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on hea meel ühineda teiega Lissaboni lepingu kümnenda aastapäeva tähistamisel. see tähistamine ehitab silla Euroopa mineviku ja tuleviku vahel. ja see on parim koht sellise ajaloolise sündmuse tähistamiseks parlamendis, mis on demokraatia sümbol. daamid ja härrad institutsioonid on olulised, nad annavad legitiimsuse ja tagavad eh, järjepidevuse, nagu Jean Monnet õigesti ütles. Nad on olulised, sest nad laiendavad meie võimalusi tegutseda ja meie analüüsi selle üle, mille nimel me seisame. Eh, heitkem pilk tagasi. Rooma leping kinnitas solidaarsuse, millega Euroopa on seotud ja äh, sidus meie saatuse igaveseks. Maastrichti leping äh, tuletas meelde Euroopa kontinendi lõhestumise lõppu ja aitas meil parandada haavu. Lissaboni leping äh, andis meile põhiõiguste harta ja muutis ta õiguslikult siduvaks ja viis äh, meie liidu paremate väärtuste rüppe ja lõi aluse tänase Euroopa arenduseks, mille aluseks on väärtused, demokraatlikud institutsioonid, mis on pühendunud oma kodanike elu parandamisele. me oleme kõik äh, sügavalt seotud äh, demokraatia, põhiõiguste ja õigusriikluse põhimõttega. Lissaboni leping heitis valguse nendele tuumikväärtustele Lissaboni lepinguga me tugevdame oma demokraatiat, tugevdasime parlamendi suutlikkust äh, juhtida meie liitu edasi. Lissaboni leping samuti andis Euroopale võimsama hääle äh, välisküsimustes. täna me saame olla ühtsemad maailma silmis ja endise Rootsi peaministri Karel Bildi sõnu muutes ma tahan, äh, et Euroopa oleks tegus, aktiivne ja mitte pelgalt mänguväljak. daamid ja härrad, me oleme praegu kannatamatud. meil on väga palju probleeme, mis vajavad lahendamist, digitaalne agenda, kliima, rahu, küsimused, julgeolek, kaitse võimalus äh, ühtselt rääkida kaasa rahvusvahelisel areenil. jagan teiega veendumust, et meil on põhjust äh, olla optimistlikud. algab uus institutsiooniline tsükkel. parlament on valmis, ma saan aru, äh, parlament vaatab tulevikku ja on valmis tegema seda, mida temalt oodatakse, mida ta peab tegema komisjon on koostanud tegevuskava, mis vastab nõukogu strateegilisele tegevuskavale. kõik on käärinud käised üles ja on valmis edasi liikuma. et lükata uus hoog sisse Euroopa Liidule kümme aastat pärast Lissaboni lepingut, mis ei ole veel täielikult, mille kõik võimalused ei ole veel kasutusele võetud. nii et need kümme aastat annavad meile põhjust lootusteks ja eneseusuks. aga me peame edasi liikuma pragmaatiliselt, otsusekindlalt, arvestades Euroopa kodanike ootusi, ükskõik mis rahvusest nad on, mis riigist nad on, mis usutunnistus neil on. Need on need väärtused, millele rajaneb Euroopa Liidu hing suur aitäh teile, härra president, suur aitäh kõigile, kes sõna võtsid. arutelu on lõppenud ning teeme paariminutilise pausi, aitäh. Grazie, riprendiamo. nii, jätkame oma koosolekuga. päevakorras on järgmiseks punktiks Euroopa Ülemkogu kaheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda detsembri kohtumise järeldused Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused. tuletan teile meelde, et et vaba mikrofoni eh, vooru saab eh, sõnaaega taotleda eh, ja sinise kaardi küsimusi esitada vastavalt elektroonilisele taotlusvormile. protseduuri te teate juba, annan kõigepealt sõna ülemkogu nimel härra Michelile, palun. austatud president, proua komisjoni president, daamid ja härrad parlamendiliikmed see on väga, see on suurepärane võimalus mulle esimest korda uues ametis võtta sõna Euroopa Parlamendi ees. ja väljendan lootust, et meil tuleb väga hea institutsioonidevaheline koostöö, mis võimaldab meil edasi viia Euroopa Liitu. ning eh, nüüd räägingi teile ülemkogust, mis toimus eelmisel nädalal. esiteks oli see väga edasipüüdlik kohtumine, et jõuda rahuleppeni loodusega, sellepärast et kliimamuutus on oht, mis seisab meie kõigi ees ning mõned tunnid pärast rohelise, Euroopa rohelise kokkuleppe väljakuulutamist Euroopa Komisjoni poolt, see on väga ambitsioonikas tegevuskava, et võita lahing kliimamuutuse vastu otsustas ülemkogu ühehäälselt, et tuleb jõuda kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsuseni. ainult ühel riigil on vaja rohkem aega selle rakendamiseks, aga igal juhul see on suurepärane lepe, suurepärane märk. see on, see on nagu mehe ja naise või inimese kuule saatmise sa-, samaväärne projekt. ja see annab tunnistust sellest, et ülemkogu ja õigusega minu meelest andis märku sellest, et et see võitlus kliimamuutusega peab olema sotsiaalselt tasakaalus ning seda tuleb finantseerida. et Euroopa Investeerimispank samuti on andnud märku sellest, et ollakse valmis väga edasipüüdlikult finantseerima kliimamuutuste vastaseid projekte ning äh, et äh, lisaks kavatsetakse luua ka solidaarsus- või õiglase ülemineku fond, äh, mis lähtub põhimõttest, et mitte kõik Euroopa lii-, riigid ei ole samas olukorras võitluses kliimamuutusega ning seetõttu on meil põhjust kujundada strateegia, mis austab liikmesriikide valikuid energiakandjate kogumi osas nii et võitlus kliimamuutusega on järgnevatel aastatel kõige olulisem probleem, millega me, meil tuleb äh, silmitsi seista ning äh, innovatsioon on siin väga oluline, meist peab saama rohelise majanduse innovaator ja juht maailmas. ning äh, ülemkogu üritab teha kõik selleks, et anda oma poliitiline panus selle eesmärgi saavutamisse. edasi inglise keeles. daamid ja härrad, järgmine Euroopa eelarve tuleb väga keeruline. tegemist on keerulise teemaga arvestades seda, et meil tuleb Brexitist tulenev lünk. me anname endale aru, et eh, mõned riigid peavad hakkama rohkem maksma, teised peavad hakkama rohkem saama, see tähendab, et meil tuleb välja töötada läbirääkimisprotsess, arvestades ka Euroopa Parlamendi rolli lepingutes ning arutelu Euroopa eelarve üle ei ole ainult küsimus sellest, mitu protsenti SKT-st tuleb eelarvesse panna ja kui palju riik, riigid peavad panustama, mis on loomulikult riigisiseselt väga oluline küsimus, see on siiski aga oluline, arvestades e, selle meie tegevuse sisu Euroopa Liidus järgnevatel aastatel, arvestades seda lisaväärtust, mille me üritame saavutada järgnevatel aastatel seetõttu ongi väga oluline tagada õige tasakaal ühelt poolt klassikaliste Euroopa poliitikavaldkondade nagu ühtekuuluvus ja põllumajandus vahel ja teiselt poolt uute valdkondade vahel, milleks on ränne, kliimamuutus, innovatsioon. ja minu meelest mina arvan, et on väga oluline teha koostööd Euroopa riigijuhtidega, parlamendiga, komisjoniga, selleks et järgnevatel nädalatel ja kuudel astuda õigeid samme. väga oluline on ka eh, tingimuslikkuse küsimus. see on, see tähendab erinevaid asju eri riikidele, mõnedele riigile tähendab see rändeküsimusi, teisele õigusriigi küsimusi, eh, kolmandatele sotsiaalset või maksudumpingut Äh, väga oluline teema eelarvega seoses saab olema ka paindlikkus, sest ma saan aru, et paljud riigid toetavad suuremat paindlikkust ning me uurimegi praegu, kas on võimalik siin sõlmida kompromiss. veel üks oluline moment, kõneleja jätkab prantsuse keeles, on omavahendite küsimus. meil ka Euro-, Euro- ja Euroopa Parlament on siin selgelt sõna võtnud. see on küsi-, küsimus on väga oluline, mõne jaoks tähendab see, et süsteemi laiendamist, teiste jaoks tähendab see digitaalse valdkonna maksustamise küsimusi, kolmandatele tähendab see seda, kuidas näiteks oleks võimalik plastmaksu rakendada ja on tehtud ka teisi ettepanekuid mis toim-, mis puudutab menetlust, missugused on järgmised etapid? nõukogult äh, sain ülemkogu presidendina mandaadi jätkata intensiivselt tööd äh, kahepoolsete läbirääkimiste valdkonnas liikmesriikidega, et äh, üritada kaardistada kompromissi ning vaadata, kuhu me nii-öelda poliitiliselt saa-, saaksime maanduda ühise otsuse sõlmimiseks. ning äh, loomulikult tuleb siin ka ennetavaid äh, arutelusid, e, eelnevaid arutelusid Euroopa Parlamendiga, nagu eile õhtul. et arvestada Euroopa Parlamendi institutsioonilist rolli lepingutes, otsustamisprotsessis ning äh, mina rõhutan veel kord, et üritan igati arendada head koostööd Euroopa Parlamendiga. samuti puudutasime lühidalt ülemkogus Brexiti küsimust, lühidalt, sellepärast et eh, nende kahe päeva jooksul, kaksteist, kolmteist detsember, saime teada valimis, valimiste tulemused ning eh, väga rahulikult ja objektiivselt tõdeti, et ülemkogu on valmis tegema koostööd teiste institutsioonidega